okay, we are, we are not very... hästi, meid ei ole väga palju, sellepärast et äh, ka majandusjuhtimise kaksikpaketi koosolek toimub samal ajal, kuid ma olen kindel, et need, kes on siia tulnud, neil on tulek ka ära tasunud. kõigepealt tuleb meil päevakord äh, kinnitada Äh, siin oli see koordinaatorite koosolek kõigepealt. mul on ka mõned teadaanded. homme on tühistatud, kas see tähendab seda, et homne koosolek on tühistatud? ma eeldan, et on tühistatud, sellepärast et äh, äh hääletus krediidiasutuste üle lükatakse edasi, samamoodi nagu ka elamukinnisvara osas. meil on EFSA Äh, juhiga kohtumine homme kella kahest kella kolmeni, nii et te olete kõik kutsutud sellele kohtumisele. juhul, kui on teile vaja meelde tuletada, siis äh, majanduskomisjon vastutab äh, ECOFIN-i ja euroala kohtumiste eest selleks, et parandada majanduslikku ja finantsolukorda liikmesriikides ja tuleb anda komisjonile ja nõukogule selles osas pidevalt aru ja EFSA mängib väga tähtsat rolli praeguses äh, eelarve puudujäägi protseduuris ja me vahetame arvamust selleks, et liikmesriigid saaksid li,, vabandust, parlamendiliikmed saaksid rääkida sellest, milline on olukord ja kuidas oleks võimalik äh, puudujääke vähendada. ilmselgelt on tegemist äh, lahtise koordinaatorite koosolekuga, seda ei kanta internetis üle, ajakirjanikke ei ole, nii et võib-olla saame küsida ka küsimusi, mida võib-olla avalikkuse ees ei küsiks. tahaksin meile teada anda, et et äh, läbirääkimised muudatusettepanekute üle, millega Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanka Äh, kohalduvusala suurendatakse ka äh, Vahemere lääne, vabandust, lõunakaldale ja idakaldale, seda vaadatakse üle vastavalt kodukorra punktile sada seitsekümmend kolm, kahekümne neljandal aprillil toimus dialoog ja jõuti poliitilisele kokkuleppele. ning üksikasjade osas jõutakse kokku sellele järgnevas äh, menetluses, mida viivad läbi läbirääkivad äh, läbirääkivad pooled ja vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend lõige kolm, kui mõni variraportööridest tahab selles osas sõna saada, siis on tal praegu selleks võimalus. kui mitte, siis kokkulepitud tekst jõuab täiskogule ja hääletus toimub juunikuus. kas kellelgi on vastuväiteid? ei ole, siis äh, läheme nii edasi, nagu ette pandud. suur tänu! peavad alati kohviga kõige halvemal ajal, ütleb proua esimees, siis äh, me, nüüd on meil ette nähtud Eurostati peadirektori Valter Radermacheriga arutelu. mul on väga hea meel Valterit tervitada siin meie komisjoni koosolekul. ma olen veendunud, et meie arvamuste vaheldus on huvitav ja te võite kohe ka alustada, sõna on teil, palun. suur tänu, proua esimees ma tahaksin kõigepealt paari äh, minuti jooksul põhilisi küsimusi esitleda. lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel olla täna teie ees selleks, et äh, rääkida Euroopa statistikast. milline on praegune asjade seis ja millised strateegilised väljakutsed seisavad meie ees? tänane kuulamine on tegelikult täis esmakordne, kus äh, nüüd avalikkus on aru saanud, et kõrgekvaliteediline statistika aitab toetada poliitikate kujundamist riiklikul ja Euroopa tasandil. ja selle võimaluse kaudu on võimalik ka meie statistika kogumist äh, parandada me oleme vastu võtnud väga kindlakäelisi otsuseid, need olid õiged ja neid oli vaja. ja teie poliitiline toetus on olnud meie edu jaoks väga tähtis. poliitilised algatused ja juriidilised ja haldusreformid on valulikud, on nüüd aru sa-, vabandust, need on ennast ära tasunud, on aru saadud sellest, et statistika peab olema ähm, äh, usaldatav ja aitama lahendusi leida demokraatlik legitiimsus ja parimad äh, juhtimistavad on need, mida nad peaksid ka toetama. head statistilised andmed on ka alati olnud Euroopa ülesehitustöö südameks. nüüd on meil võimalus äh, Euroopa Komisjoni e, esimeste osakondadega alustada seda tööd, mida juba tuhande üheksasaja viiekümne seitsmenda aasta lepingus kirja pandi. kuna mul saan juunikuus kuuekümneaastaseks, siis mul on väga hea meel öelda, et ma olen kolm kuud äh, vanem kui Eurostat, nimelt Eurostati eelkäija asutati septembris tuhat üheksasada viiskümmend kaks, nii et selle võistluse võidan mina. meie statistikat on väga palju laiendatud, Eurostat on välja töötanud jagatud kogumissüsteemi, millel on strateegiline juhtimine ja väga rikkad partnerlussuhted riiklike statistikaametitega siiamaani on see protsess väga hästi toimunud. meie statistikaga on olnud võimalik aidata väga tähtsaid otsuseid vastu võtta Euroopa ülesehitamiseks, nii nagu ma ütlesin, alustades äh, söe- ja teraseliidust äh, tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel. Äh, väga palju on nüüd muutunud kahekümnenda sajandi keskpaigast eh, ja seega on ka partnerlussuhted Euroopa statistikas muutunud, meil on uued eh, vajadused eh, ja seega on meil vaja poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid väljakutseid lahendada ka statistika kaudu. teiseks, Statistikaametitel on suur ressursside puudus, samal ajal nõudlus suureneb Eh, sam-, nagu ka meie vastutus. poliitilised ja juriidilised otsused, mis tuleb vastu võtta poolautomaatselt eh, ja tuleb tõlgendada ka eh, indikatiivseid andmeid, nii et meil on masinavärk, mis on vaadanud statistikat kui sisendit esialgu ja nüüd on sellest saanud automaatne protsess, nii et on selge äh, selge suhe ka indikaatori ja otsuse vahel. teiseks, ka erinevad äh, osapooled näevad, et nende osakaal on vähenenud. kolmandaks, kõik mäletavad viimaseid äh, sündmusi, mis on äh, veel kord meile meelde tuletanud, kui tähtis on, et poliitilised otsused põhineksid usaldusväärsetel ametlikel andmetel Need on tuntud väljakutsed, mida ei tohi alahinnata. lugupeetud saadikud, mis on vastuseks sellele, nendele probleemidele? probleemidele vastuseks on Euroopa. Euroopa lahendus statistika küsimustes on äh, ukse avaja tugevateks kindlateks süsteemideks meil tuleb vähendada paralleelseid protsesse ja tugevdada koostööd. meil tuleb luua tõeline Euroopa statistikasüsteem kui see vastus, mille institutsioonid annavad. viimastel aastatel on juriidiliste reformide kaudu ka sinna suunda liigutud. kahe tuhande üheksandal aastal statistikaseadus, mis on määrus kaks tuhat kakssada kakskümmend kolm murd kaks tuhat üheksa võeti vastu ja teie panus oli väga tähtis äh, selleks, et me saaksime välja töötada hädavajalikud standardid, äh, millega tagada ka paindlikkust äh, Euroopa statistikasüsteemide haldamisel natukesene aeg on nüüd möödunud ja see statistikaseadus on olnud väga tähtsaks sammuks. samal ajal oli ka näha, et äh, ühes liikmesriigis, äh, Kreekas, ei avaldatud õigeid eelarveandmeid. meie raport äh, määrusele vabandust, meie raport nõukogule ja parlamendile kahe tuhande kümnendal aastal tõi selgelt välja need probleemid ja pettused, mis on Kreeka statistikasüsteemis me nägime, et ühe liikmesriigi probleemid äh, halvendasid kogu süsteemi usaldusväärsust. ja sellega ei olnud võimalik äh, parandada neid poliitilisi dialoogi selle üle, kuidas äh, majandus- ja eelarvekriisist välja tulla, kõige tõsisemast, milles Euroopa oma ajaloo jooksul on olnud. meil tuleb äh, rohujuure tasandil võidelda selliste probleemide vastu. Eurostat on äh, nüüd Kreeka statistikaametiga alustanud koostööd selleks, et tugevdada institutsionaalseid probleeme, parandada eelarveandmete äh, kvaliteeti ja aidata Kreeka statistika uuesti rööbastele. me oleme teinud edusamme hoolimata kõikidest nendest äh, probleemidest, mis meie ees on. kahekümne kolmandal aprillil avaldame, avaldasime me äh, raporti äh, selle kohta, millised on äh, eelarveandmed äh, Kreekas ja tegemist on edusammuga, äh, kuid meil tuleb jätkata selle raske töö tegemist, kui raske see ka poleks. me oleme äh, õppinud ka laiema äh, nüüd neid asju vaatame, me oleme ka eelarveandmete jaoks õiguskindlaid süsteeme välja töötanud selleks, et varakult avastada probleeme ja kontrollida SKT andmeid, mida avaldatakse riiklikul tasandil me oleme saanud ka auditialaseid äh, volitusi, Euroopa Parlament äh, aitas meid sellel teed ja me ka kasutame neid äh, õigusi võimalikult vastutustundlikult selleks, et varasemaid juhtumeid tulevikus vältida. me suurendame ka eelarveandmete kogemist, meil soovime süstemaatilisemalt äh, ja usaldusväärsemalt andmeid koguda ja ma arvan, et äh, seda olete te kõik nõudnud. meil tuleb äh, ka riiklikes sektorites sisse viia IPSASe standardid, raamatupidamisstandardid, me oleme kaasajastamas oma töötamised eh, statistikaandmete kogumisel ja töötlemisel. kahe tuhande üheksandal aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise Euroopa statistika kogumise kohta, see on visioon järgneva kümne aasta jaoks ja tegemist on väga suurte eesmärkidega programmiga selleks, et parandada Euroopa statistika kogumise süsteeme. tegemist on äh, tähelepanuväärse süsteemse muutumisega, millest võidavad kõik äh, osapooled, mis annavad konkreetselt andmeid äh, ja aitavad lahendada andmete kogujate ressursiprobleeme. tegemist ei ole lihtsa ülesandega, meil tuleb äh, kolmsada viiskümmend erinevat äh, seadust üle vaadata, välja töötada uus äh, juriidiline süsteem selleks, et vähendada dubleerimist, luua sünergiat ja muuta süsteem võimalikult tõhusaks meil on teatud äh, raskusi, näiteks liikmesriikides äh, toetus ja ka teavitustööd. Äh, meil tuleb parandada valmidust statistikat jagada. nii mitmedki liikmesriigid on küll ei ole küll väga rõõmsad selle üle, kuid saavad aru, et meil on vaja paremat õiguslikku raamistikku selleks, et meil oleks teisese seadusandluse kaudu meetmed vastavalt äh, Lissaboni lepingule. eriti tuleks siin kasutada delegeerikuid äh, õigusakte vastavalt äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kakssada üheksakümmend meil tuleb äh, väheseid allikaid äh, kasutada selleks, et toota statistilisi andmeid, mis vastaksid äh, kasutajate nõudmistele. lugupeetud saadikud, valuuta ja rahaliit saab toimida korralikult ainult siis, kui meil on kasutada usaldusväärne kõrge kvaliteediga statistika. ja kui me räägime euroala juhtimisest, siis teie ise olete ametliku statistika pannud uute haldusreeglite keskmesse. sõnum on selles, et meil tuleb Euroopa statistilise süsteemi sõltuvust äh, toetada ja see on uuesti pandud nüüd uude raamistikku kuusi paketi kaudu ja sellepärast komisjon on nüüd tegemas ettepanekut äh, muuta statistikaseadus selles, et meil oleksid selged kriteeriumid tõhususe süste-, erinevate liikmesriikide ametite koostöö koordineerimise vahel ja ka kohustuslikud äh, vastutuskohustused äh, selleks, et kõik liikmesriigid oleksid kõige kõrgemal tasandil kaasatud selleks, et oma liikmesriigi tasandil sisse viia see, mis on äh, ette nähtud. meil on vaja teie toetust, on selge, et ülesanded meie ees on suured, tuleb üles vaadata ka Eurostati roll. samamoodi nagu ka süsteem äh, riiklike statistikaametite jaoks. meil on vaja kohustuslikke statistikastandardeid selleks, et neid kasutatakse makromajanduslike tasakaalunihete hindamisel ja ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, eesmärkide täitmisel, mitte ükski statistika ei ole automaatne, kuid me soovime saada kõige kõrgemaid võimalikke äh, kvaliteedistandardeid, me oleme praegusel hetkel teises seadusandlust üle vaatamas karistuste osas, see tuleb otseselt kui paketist, mille kaasautoriteks olete ka teie me vaatame ka majandusjuhtimise alaseid arenguid, eriti nüüd kaksikpaketi väljatöötamist, meil tuleb võimalikult vara identifitseerida, kuidas see statistikat mõjutab ja kuidas see statistikasüsteemi mõjutab oma rolli täitmisel meil tuleb ka valitsuste silma peal hoida, me oleme teinud eh, reform, ettepanekuid programmeerimise reformide osas, Euroopa statistikaprogramm aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ja Euroopa riiklike raamatupidamissüsteemide jaoks ehk siis ESA kaks tuhat kakskümmend. me ootame kolmepoolsete läbirääkimiste algust ja me loodame, et äh, tulemus äh, vastab meie esialgse ettepaneku kvaliteedistandarditele. järgmised ettepanekuid. me soovime ühisturu statistikat, see on põhiline projekt Eurostati jaoks tegemist on suurte eesmärkidega, uue süsteemiga, selleks, et asendada vana, selleks, et me saaksime Euroopa-sisese kaubanduse statistikat koostada. me soovime ka koormust selle kaudu statistikatööle vähendada. Eurostat ja Euroopa statistikasüsteem jätkavad oma tööd statistika kogumisel. me soovime SKT kahe tuhande seitsmenda aasta algatuste kõrval anda oma panuse majandusstatistika kogumisel, eh, kaasates ka sotsiaalse ja keskkonnadimensiooni ning majanduskasvu. lugupeetud proua esimees, lugupeetud eh, rahvasaadikud, eh, Euroopa statistika on läbi teinud väga suuri reforme viimaste aastate jooksul, kuid teisiti polnud ka võimalik ja ma olen valmis üle teile ütlema, et Euroopa statistikasüsteem on õige vastus väljakutsetele. me oleme vastu võtnud uue proaktiivse eh, statistikasüsteemi, millega oleks võimalik Euroopa statistika kogumist parandada. komisjon ja Eurostat ning on pühendunud oma eesmärkide täitmisele, ma olen teadlik ja ja mul on väga hea meel, et me pole üksi, teie toetus on olnud väga tähtis ja võin teile kinnitada, et nii see jääb. kindel poliitiline toetus ja meie tahe viia reformid ellu äh, selleks, et statistika teeniks Euroopa Euroopa kodanike huve. Status quo ei ole mingi valikuvõimalus, meil on väga rasked ajad ees, kuid ma usun, et tasub võidelda Euroopa parema lõimimise nimel. ma ootan, et neid, et mul on ka hiljem võimalik aval-, teiega oma kogemusi vahetada äh, meie edusammude osas ja rääkida sellest, kuidas statistikaga on võimalik paremate juhtimis, parematele juhtimistavadele kaasa aidata. suur tänu! suur aitäh! see komisjon on teie sõber ja Eurostati eh, sõber, me oleme alati üritanud anda teile rohkem eh, pädevust ning eh, see on olnud pikk protsess siin komisjonis juba enne, kui mina siin olin, me tegelesime sellega ja ma tunnen head meelt selle üle, et me oleme jõudnud ka tulemusteni eh, kuigpaketi osas ja mujalgi näiteks. nüüd aga eh, küsimused, Edward kõigepealt, kas sa soovid, eh, kas meil on koordinaatoreid ehk, kes soovivad esmalt sõna võtta? ei uh,. Well, Sven K, are you asking for the floor? Sven, kas soovid sõna? Uh, jah, äh, võib-olla selles järjekorras, kuidas inimesed sõna palusid. jah, äh, palun siis võib-olla Eduard esmalt. jah, esmalt äh, tere tulemast härra Raadermacherile. statistika küsimustes üldiselt on vähem olulisemaid asju kui võlamäärad ning defitsiit just äh, sellealane statistika on äh, olnud seotud äh, nende peamiste probleemidega riikides, mida mainiti. aga teised riigid on samuti mõneti kaasa aidanud sellele, et informatsioon ei ole piisavalt täpne nende aruandluse kohta, nii ka praegu. ma nõustun sellega, et niikaua, kui meil ei ole üldist äh, avalikku aruandlussüsteemi nagu äh, erasektoris, äh, peab meil olema Euroopa statistikasüsteem. praegu on aga riike, kus endiselt on kassapõhine süsteem ja teistes on tekkepõhine süsteem ja need tuleb äh, siis äh, komisjonile esitamisel äh, läbi vaadata, aga kui luuakse erivahendeid või, või muid vahendeid, mis käivad nii-öelda loova aruandluse alla, siis see kõik eksitab. kas te olete rahul selle olukorraga? Well, I, I think um, for the time being uh, my answer would be jah, praeguseks vastaksin, et uh, me peame kompenseerima selle, et ei ole ühtset äh, aruandlussüsteemi kõike liikmesriikidesse ja me peame võimalikult äh, hästi siis hindama seda äh, olukorda, mis praegu on seoses kassapõhise ja tekkepõhise mm, aruandlusega makromajanduslikul tasandil on võimalus lünki täita, aga muidugi oleks parem, kui lüngad oleksid juba äh, enne mak-, äh, mikrotasandil täidetud, nii et me saaksime äh, siis äh, tekkepõhisele aruandlussüsteemi alusel andmeid saada kõikidest liikmesriikidest. aga selle kohta on paljudel liikmesriikidel omad vastuväited. tehnilisi vastuväiteid on samuti, ollakse skeptilised selles osas, kas Äh, sellisel juhul tekivad kulud ikkagi tasuvad ennast ära, kas selle tulemusena äh, näiteks äh, otsused, mis võetakse finantsvaldkonnas vastu, paranevad? mina arvan, et me peaksime väga hoolikalt ka vaatama oma uuringu tulemusi, mille tulemused saavad kättesaadavaks selle aasta lõpus. ja seejärel ja siis seejärel me saame vaadata, kuidas ellu rakendada ja edendada tekkepõhist äh, aruandlussüsteemi kõikjal liikmesriikides. aga ma arvan, et kindlasti lihtne see olema ei saa, sellepärast et äh, kardetakse, et see on kulukas, et äh, see tegelikult riigisektori jaoks kasu ei too või ei ole mõttekas pigem ja isegi parlamendisaadikud liikmesriikides ilmtingimata ei toeta seda, ma pean silmas liikmesriikide parlamente. tean, et paljud neist kõhklevad ja ei soovi ilmtingimata üle minna uuele aruandlussüsteemile, sellepärast et sellega kaasneks hoopis teistsugune läbipaistvus ja nad peavad uue olukorraga õppima toime tulema, tulema jah, alati on äh, probleeme, kui äh, läbipaistvusest jutt käib, aga nüüd palun on härra Wulf. okei okay,, sorry uh,. Vielen Dank, Sharon, vielen Dank. härra Klints, aitäh, et te olete täna valmis meiega dialoogi pidama. Teie sõnavõtt oli üsna positiivne, ma loodan, et äh, ei kesta veel viiskümmend aastat, kuuskümmend aastat, et äh, et me äh, saame sellele Euroopa lähe-, lahendusele nii lähedale, et see lõpuks ka ellu viidud oleks minevikus olen, oleme me väga palju halbu kogemusi saanud. mina olen parlamendis alates kahe tuhande neljandast aastast ning kahe tuhande viiendal aastal me nõudsime seda, et Eurostati roll oleks suurem. igaüks teadis, et Kreekaga ei ole asjad korrada, korras, aga keegi ei suutnud seda selgelt välja öelda. ja isegi Saksamaa oli tol ajal Eurostatile lisapädevuste äh, andmise vastu. kui ma tahaksin, kui ma võin veel rääkida sellest, mida ütles härra Skikluna kahe tuhande eh, neljandal aastal eh, viidi kahekordne raamatupidamine sisse esimest korda eh, ja Sa-, Saksamaal ja tihti öeldakse, et ehm, et põhjuseks on suured äh, kulud, äh, sisseviimise, juurutamise suured kulud, aga tegelikult äh, on probleemiks hoopis see, et ei taheta näidata bilansis sisalduvaid näiteks pensionikulusid. minu küsimus on, et kui me vaatame tänast olukorda, kas te olete tõesti mm, kindel, et me võrdleme võrreldamaid asju, kui me võrdleme erinevate riikide statistilisi andmeid. mina näen ja teie eelkõnelejale vastates ütlesite, kinnitasite seda ka, et äh, isegi äh, Saksamaa erinevates liidumaades on äh, statistilised e-, andmed äärmiselt erinevad, kui me võrdleme neid andmeid näiteks Wiesbadeni statistikaametiga. ja ma, mind üldse ei üllataks, kui see teiste riikide puhul oleks täpselt samamoodi. et kui meie näiteks vaatame, et milline on Saksamaa eksport Prantsusmaale, siis on see hoopis erinev Prantsusmaa ja Saksamaa ekspordi, impordinumbritest ja mind üldse ei, aga tegemist peaks olema siiski samade andmetega. ning ma tahaks küsida, et kas tõesti me oleme juba jõudnud nii kaugele, et äh, saaks öelda, et nendest äh, probleemidest äh, saab üsna kiiresti üle. statistika ei ole eesmärk omaette, vaid statistika on otsuste lang langetamise aluseks ning tegelikult peaks statistika toimima ka hoiatava mm, instrumendina, instrumendina, kui ma mõtlen näiteks Eurotsoonile, siis äh, ma kujutan endale ette, et see statistika, mida teie kogute, äh, toimiks äh, hoiatava märgina, et nüüd on vaja midagi teha. ma ei ole kindel, et on jõutud nii kaugele, et riigid oleksid tõesti endale vastavaid kohustusi võtnud. see oleks väga kena muidugi, see oleks selline tavaline menetlus, et võetakse kohustusi seoses mak-, majanduskasvu ja, ja stabiilsuspaktiga või kokkuhoiupaktiga, aga ma ei, aga tegelikult seda ei teha, tehta või midagi ei tehta, vaid toimitakse ikka nii, nagu parem tundub. jah, alustan siis äh, finantsandmete võrdlemisega jah, siin me oleme jõudnud võrreldavuse osas äh, sellisele tasemele, mis on ainulaadne, ütleksin. Maastrichti kriteeriumide võla ja defitsiidi kohta. siin me saame võrrelda riike, mi-, mida näiteks ei saa võrrelda nende andmete alusel, mis on meil, Ameerika Ühendriikide, Kanadal ja teistel G kahekümnel aga meil on selline ainulaadne kvaliteedi tagamise süsteem, mille tulemusena on tõepoolest tagatud see, et kõik meie süsteemis mängivad samade mängureeglite järgi. aga muidugi ei oleks võimalik taolist süsteemi kohaldada eh, kolmesaja viiekümnele statistika valdkonnale Eh, kui me vaatame näiteks vesiviljelust ja austrite alast statistikat, siis kindlasti te teate, et siis te kindlasti nõustute, et siin võib olla äh, natukene erinevusi, näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal kokku loetud äh, austrid äh, ei ole päris samad, sama tähtsusega kui defitsiit ja võlad. ehk siis teisisõnu ma pean silmas seda, et Äh, kvaliteet on seotud sellega, äh, mille puhul me tahame võrreldatavust tagada ja kui äh, suur hägususe määr on lubatud, sellepärast et sellise hägususega läheb, tekivad alati kulud ja see läheb midagi maksma. meie tahame vaadata, kuidas kõige paremini oleks võimalik tagada seda, et statistika küsimustes me lähtuksime teie eesmärkidest ning eh, tagaksime seeläbi ka piisava kvaliteedi, võttes arvesse iga eraldiseisvat juhtumit. Te mainisite pensione. võin kinnitada, et komisjoni ettepanek eh, vastab eh, ÜRO standarditele ja eesmärgiks on see, et arvetatakse välja varjatud võlg pensionisüsteemis kõikide liikmesriikide puhul ja muuta see kohustuslikuks. praegu on meil kolm liikmesriiki, mis tahavad äh, blokeerida ja arutelu ESA kaks tuhat kümme küsimustes ja, ja kahjuks on tegemist kolme kõige suurema liikmesriigiga Nad muidugi teavad, millised on ohud, aga koos teie ning eesistujaga ma loodan väga, et me suudame veenda neid, nii et nad ka meiega kaasa tulevad. ja ehk siis kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks suudame me välja arvutada võlad ka pensionisüsteemides. sarnaselt muud erinevad äh, innovatiivsed äh, finantsvahendid äh, pressiteates, mis väljastati kahekümne kolmandal aprillil. seal me räägime mitte ainult Maastrichti kriteeriumitest, võlast ja defitsiidist, vaid samuti on ära toodud lisainfo ja see võimaldab siis äh, arvutusi kohandada täpsemate vajadustega. sellisel juhul äh, on võimalik äh, saada just see informatsioon, mis on teile kõige olulisem ja miski ei jää varju õunad peavad ikka õuntega ühte korvi jääma, nii et tooksin kaks näidet, mida ka teie mainisite, tööturg ja töötus. kui võrrelda eh, riike ja registreeritud töötuid statistiliste andmetega, siis te näete, et lahendused, tulemused on erinevad. see on halb uudis, aga heaks uudiseks on see, et meil on Eh, olemas üks Euroopa Liidu statistika eh, tööjõu ülevaade, see on standardiseeritud, seda, neid andmeid saab ka võrrelda. ja seeläbi on võimalik Saksamaa andmeid võrrelda näiteks Prantsusmaa, Itaalia, teiste riikide andmetega. Eh, kaubavoogude puhul Euroopa Liidus teil on õigus meil on väiksemaid erinevusi siin. kogu eksport äh, ei võrdu kogu äh, impordiga, sellepärast et meil on topeltmõõtmissüsteem, millega kaasneb väga suur lisakoormus, viiskümmend protsenti lisakoormusest äh, statistika osas ja aastaid on üritatud sellest lahti saada, siiani ei ole aga mingit edu saavutatud. nüüd aga oleme teinud algust uue algatusega, ühisturu statistika ja me soovime sellise andmete pilve koostada andmete Schengeni, kui lubate mul ennast niimoodi väljendada. ja siis andmeid, eh, statistikat eh, kogutakse vastavalt Euroopa statistikasüsteemidele ja oleks võimalik riigid seda kasutada, mingit topeltmõõtmist ei oleks. liikmesriigid on eh, tõrksad, sellepärast et nende meelest läheb kaduma nende suveräänsus, neil ei ole võimalik kogu olukorda kontrollida, nad ei usalda ilmtingimata oma naabreid, seetõttu ongi meil vaja tegelikult toimivat Euroopa Liidu statistikasüsteemi, mis ei ole koordineeritud liikmesriikide süsteemid. Äh, usaldus, äh, usaldus, äh, vabandust, muutusi on võimalik läbi viia läbi monitooringu, liikmesriigid aga ei ole kinni pidanud antud õig-, lubad-, siduvatest lubadustest ning eh, seega me peame minema Euroopa kohtusse. see, see on see, mis me saame teha ja, ja mida me peame tegema. suur aitäh! ma mõistan nüüd, miks eh, sa ootad niivõrd eh, triloogi ja ma usun, et kindlasti äh, mina raportöörina ka toetan teid. aga nüüd järgmisel nimekirjas on Uudo, palun. jaa, herzlichen aitäh ka minu poolt selle eest, et te täna siia tulite, härra Radarmahar. Te viitasite sellele, et ja ka esinaine viitas sellele, et meie komisjon on Eurostati õigusi kaitsnud juba sel hetkel, kui need ei olnud äh, nii palju avalikkuse huvi keskmes kui praegu. loomulikult huvitatakse eelkõige fiskaalandmetest ja see on äh, ka õige, sellest on palju räägitud, aga me oleme kindlad selles, et Eurostati ülesanded kasvavad ja poliitiline tähtsus kasvab ja ma tahaksin kommenteerida ühte asja, mida te ütlesite, et äh, te, teie poliitika peavad, peate ütlema meile, mis on oluline. ma arvan, et kui Eurotsoon jõuab tagasi tasakaalu, kui me tahame leida äh, väljapääsu kriisist, siis meil on vaja äh, häid andmeid, aga mitte üksnes fiskaalpoliitilisi andmeid. Ähm, meil oleks vaja rohkem äh, Äh, mõõta äh, meie poliitikate tulemusi, nende poliitikate tulemusi, mida äh, Euroopa Liidus ellu viiakse liikmesriikides. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend on poliitiline slogan, aga meil on vaja näiteks teada saada, kui hästi me võitleme noorte tööpuuduse vastu, kas meil on võimalusi võrrelda liikmesriike, kui hästi nad hakkama saavad või kui halvasti, kui hästi saadakse hakkama haridustaseme parandamisel, äh, seda, äh, kui hea on näiteks kes-, tervishoiupoliitika, äh, hooldusravi, kui palju tegeldakse profülaktikaga, haiguste ennetamisega ühiskonnas, seda kõike on vaja tulevikus paremini mõõta ning ma loodan isegi, et me saame ka sanktsioonide puhul äh, minna nii kaugele, et me saame neid asju pidada sama olulisteks kui need inimesed, kes ütlevad, et äh, automaatsed sanktsioonid äh, on ette nähtud selleks, kui äh, andmed ei vasta vajalikkusele, et kas, mida, kas juba ollakse nii kaugele, nii kaugel või millist poliitilist toetust oleks veel vaja selleks, et tagada andmete võrreldavust ja paikapidavust ähm,? okei okay. um,. So my. jah. ütleksin, et me peame üle minema kvaliteedisüsteemile, äh, mida me praegu loome fiskaalandmete jaoks äh, fiskaalandmete osas äh, on siis Maastrichti võla ja defitsiidisüsteemi aluseks ning siin on Äh, selline järk-järguline kvaliteedi tagamise süsteem. järgmiseks äh, tasandiks oleksid äh, siis makromajanduslikud näitajad. see tähendab seda, et kaasatud oleks, kaasatud oleks kas või sellised andmed, mille puhul on raskem tagada kvaliteet, sellepärast, et siia on kaasatud mitte ainult riigisektor, vaid ka erasektor ning äh, äh, majapidamised, nii et äh, meie tahaksime tagada sama tasandi kvaliteedi puhul, aga me tahame luua, me plaanime luua siis tulemustabeli põhjale eraldi süsteemi meil on olemas statistikaalane regulatsioon ning äh, neli seitse üheksa määrus, äh, mis tagab kvaliteedi. ja tulemustabeli äh, ettepaneku teeme järgmine, järgmises voorus siis ning see oleks siis järgmiseks sammuks ning niipea kui kaks tuhat kakskümmend näitajad, peamised näitajad ja teise tasandi näitajad stabiliseeruvad ja kui neid hakatakse kasutama, siis ma olen veendunud, et poliitilises arutelus kutsutakse meid üles ähm, tagama seda, et need oleksid äh, vastupidavad. sest et äh, niipea, kui hakatakse näitajaid kasutama äh, poliitilistel eesmärkidel, niipea need näitajad oma kvaliteedi kaotavad Maastrichti puhul äh, võlg ja defitsiit ei olnud äh, niivõrd huvipakkuvad näitajad, äh, niikaua kuni ei hakatud neid kasutama lepingu jaoks, kui lepingus neid hakati kasutama, siis muutusid need väga huvitavaks. seega on tegemist otsuste tegemisega juba ning statistilised näitajad on muutunud korraga väga huvitavaks kõigile. kõik see käib käsikäes, ma ei tahtnud küll seda tõstatada, aga muidugi on see seotud ka vahenditega. ja vahendite küsimus toob tagasi mind selle juurde, mida enne mainisin, Euroopa lahendus. Euroopa süsteemid praegu öö, äh, toimivad paralleelselt ning igas liikmesriigis leiutatakse oma ratas, oma jalgratas, vabandust. nii et äh, kiireloomuliselt tuleks vaadata, kuidas oleks võimalik kogu süsteemi muuta ja vabastada vahendeid, eh, tagamaks parem kvaliteet. aitäh, Sven, palun! jah, <clears throat> aitäh, härra Rodermacher, äh, sellest, et te äh, siia tulite. mina sooviks äh, viidata mõnele mm, faktile meie raportis. ühest asjast ähm, juba rääkisime, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend indikaatorid on väga olulised, teie veebileheküljel seda ka väga kenasti toonitatakse ja tuuakse välja, aga kahjuks on asi nii, et äh, mis puudutab keskkonnanäitajaid, äh, siis äh, lõpevad andmed kahe tuhande üheksanda aastaga ning me ei saa midagi teada kahe tuhande kümnenda aasta kohta ja peaaegu kõigi andmete puhul lõpetatakse kahe tuhande kümnenda aasta andmetega, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta andmeid veel ei ole. poliitika jaoks on see muidugi raske, kui me nüüd äh, me peame, saame järgmisi ettepanekuid Euroopa semestri jaoks, nii et andmed ei ole nii aktuaalsed, kui meie sooviksime. ka mind huvitaks, et kuidas me saaksime saavutada seda, et andmed oleksid aktuaalsemad ning te rääkisite juba ka äh, tingimuslikest kohustustest. Äh, lisaks pensionitele on ka palju teisi kohustusi ja mind huvitaks see, et äh, kuidas te kavatsete ellu viia six-pack, kuusikpakk, kuuikpaki nõudmise, et äh, andmed oleksid väga täpsed, sest meil ei ole mingit kasu sellest, kui riigivõla ja eelarve puudujärgi äh, puhul äh, peidetakse need andmed ära tagatiste ja eelarve ja ka raamatupidamiliste trikkidega, selle asemel, et võtta võlgu. mind huvitaks, mida te selle vastu teete ja lõpuks üks asi, mis on meie raportis ka välja töötud, et vaja on seda, et andmed oleksid kasutajasõbralikumad, et muutuks lihtsamaks selliste graafikute koostamine, mida saaks ka kasutada näiteks äh, elanikkonna inf-, paremaks teavitamiseks, et oleks pikaajalised andmed äh, riikide kohta olemas, te Äh, teete palju tööd, ma kasutan väga hea meelega teie andmeid, aga ma arvan, et need saaksid olla paremad ja mind huvitaks, et äh, kuidas te kavatsete ellu viia parlamendi soovitused, aitäh. So the, the first question is I think the esimene küsimus on minu jaoks kõige keerulisem selleks, et parandada sotsiaalsete ja keskkonnaandmete kvaliteeti. andmete allikad on erinevad äh, võrreldes majandus- ja finantsandmete allikatega. nagu te teate ja nagu te näete, me oleme vägagi pühendunud sellele, et äh, meie andmed oleksid täpsemad meil on väga tihedad suhted komisjoni teiste talitustega, mitte ainult Eurostat, aga esimeses äh, voorus me võiksime näiteks ka teiste üksustega koostööd teha, nii et äh, statistilised lüngad äh, täita ning seeläbi oleks meie mudel siis päevakohasem ning äh, arvestaks äh, just kõige uuemate andmetega. ja muidugi küsimus on selles, kaugele me saame minna. vaatlustepõhise statistikaga. aga me oleme väga palju juba olukorda parandanud, kui me võrdleme näiteks äh, hinnastatistikat, tarbijahinnaindeks on tõesti äh, väga hästi toimiv. ja meil on äh, samuti äh, riikide ähm, trimestrite ja aasta statistiliste andmete koha pealt palju parem süsteem, nii et ma usun, et sotsiaalvaldkonnas samuti on meil võimalik olukorda parandada. jätaksin siin tööhõive välja, sellepärast et töö hõive osas on ähm, olukord juba päris hea, aga võib-olla muudes valdkondades oleks veel äh, võimalik parandada olukorda, meil on EU Silk näiteks, keskkonnaandmed, keskkonnaandmete osas me näeme näiteks, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta energiaandmed on jõudnud kohale palju kiiremini kui varasemalt probleemiks on äh, jäätmete äh, alased andmed ja muud andmed nii et äh, jah, meie investeerime nii palju kui võimalik statistikasse ning üritame võimalikult palju sellest välja saada ja võib-olla siis JRC kolleegidega, ehk saame midagi parandada. kuuikpaketi kohta ning tingimuslikud kohustused siin eh, tuleb eh, vaadata läbi valitsuste tagatised, eh, valitsuste pensionivõlakirjad, mida juba mainisin, ning samuti PPP-de tulemused. meil on neli kategooriat seega siis ja meie sooviks on anda teile andmeid, äh, täielikke andmeid, nii et te saate kõik need andmed äh, arvesse võtta selleks, et äh, jõuda kõikehõlmava pildini finantsolukorra kohta liikmesriikides tahaksin veel ütelda, et eh, Maastrichti eh, võlakriteerium on muidugi peamine ja meie peame selle avaldama, nagu õigusloomes kirjas on, see on ilmselge. euroisad eh, siis lähtuvad võla väljaarvutamisel mitte, mitte varadest, vaid kohustustest. aga nüüd me üritame mõlema osapoolega arvestada ning äh, seda on väga keerukas teha, väga keerukas on integreerida need kaks äh, poolt. sellepärast, et siiani on meil olnud ainult ühepoolsed näitajad. selleks, et äh, üldist võlga välja arvutada, on vaja ikkagi bilansilehe mõlema poolega arvestada ja seda me soovime teha ja minna sellega kaugemale kui praegu. homme või ülehomme leiab aset kohtumine teiega ja me tunneme head meelt selle üle, et te tegelete statistika küsimustega, me oleme äh, ühenduses paljude kasutajatega ning äh, seda lähtudes nende rahulolust, enamasti kasutajad on üldiselt rahul äh, juurdepääsuga andmetele. kindlasti aga te annate meile palju infot ka selle kohta, mida te tahate, et me parandaksime veel, aitäh. Äh, Sophie. aitäh, Sophie um,. Yes, thank you, chair uh.... aitäh lühike küsimus, sest juba oma vastustes või teie ettekanne oli pigem positiivne kõige osas, milles on kokku lepitud uutes reeglites ja nii edasi, kuid oma vastustes olite te natukene ettevaatlikum rakendamise mõjude osas ja härra Ogeholm äh, meie esitlus aasta tagasi selle komisjoni ees oli pigem viisakas, aga siiski pessimistlik või pigem negatiivne rakendamise osas, selle osas, mis on juba kokku lepitud ja eriti just käitumisjuhiste osas. ja kui meil on nüüd ühisvaluuta, siis kui palju me peaksime mõistma nii-öelda neid riiklikke traditsioone, mudeleid, otsuseid ja äh, tundlikke kohti. sellepärast, et äh, igaüks küll vastutab oma riigi eest, kuid meil on ühisvaluuta äh, ja viimased aastad on näidanud, et see, mida üks riik teeb, mõjutab ka teisi riike. nii et need kaks asja kokku panduna ehk et meil on veel terve rida riike, mis ei rakenda seda, mille osas on kokku lepitud, ehk et nende statistika ei ole kas siis mitte usaldusväärne, ei ole usaldusväärne või vasta absoluutselt standarditele ja, ja et kuidas see nüüd siis mõjutab teisi riike um,? Well um, I was um, polite and optimistic ma olin viisakas ja viisakalt optimistlik, sest see on minu töö, aga ma lisasin oma kõnesse ka sellised äh, sõnad nagu blokeerivad tegurid. jah, meil on blokeerivaid tegureid, äh, eriti just äh, Euroopa üldise statistikasüsteemi rakendamisel. ma arvan, et oma vastustes, kui ähm, olin piisavalt aus ja ütlesin, kus need blokeerivad tegurid peituvad. ja see olukord, mis praegu on, ei ole väga erakordne statistikale, see tegemist on äh, metamorfoosiga, me oleme üritanud üle minna koordineerivast, opereerivast süsteemist, samal ajal on riiklikud süsteemid kohati kokku kukkunud ja see kõik, kogu see protseduur on väga valulik. olen aga täiesti nõus et praegusel hetkel on kätte jõudnud aeg, kus tuleb muut- ja rakendada süsteem nii, nagu see kahe tuhande üheksandal aastal statistikamäärusega paika pandi, sellepärast et Euroopa statistikasüsteem on see, millest tuleb kinni pidada, mitte aga äh, koordineeritud riiklikust süsteemist. ma mainisin juba ühisturu statistikat ja see on kooskõlas sellega, mida teie ütlesite. et äh, Äh, Hollandi SKT-d arvutatakse praegu väliskaubanduse statistika põhjal, mis aga ei ole äh, kooskõlas äh, selle SKT statistikaga, meetme, meetodiga, mida kasutavad teised. sest hollandlased ütlevad, et me ei usalda impordiandmeid, mida me saame naabritelt ja seetõttu tuleb meil seda endal mõõta ja see mõõde läheb nüüd siis ka SKT-sse sisse. ja saate nüüd aru, mida ma mõtlen? et meil on nii-öelda erinevad liikmesriikide erinevad SKT-d, need ei ole aga omavahel äh, seotud, sellepärast et nad kasutavad erinevaid algandmeid. ja meie ettepanek on, et äh, tuleks lõpetada selline äh, vastandumine. teine asi demograafiline olukord. praegusel hetkel me tolereerime äh, seda probleemi, mis meil on äh, residentidega, see on umbes kümme protsenti, see on piisavalt suur, et varsti tuleks hakata muretsema. selline olukord ei ole erakordne mitte kõikides riikides, me oleme algatanud arutelu ja teeme ka teile ettepaneku kus on paika pandud, et residente tuleb mõõta ainult ühe definitsiooni kaudu. nii nagu me teeme seda austrite puhul. ja mõned suuremad muutused ja järgmise poole aasta aasta jooksul toimub meil süsteemi testimine ja see näitab, kas liikmesriigid on tõesti valmis äh, muutma oma süsteemi üle minema Euroopa statistikasüsteemile. näiteks äh, Saksamaa parlamendi teine koda, Bundesrat, on juba äh, avaldanud arvamust, äh, et määrus kakssada kakskümmend kolm murd kaks tuhat üheksa sekkub Saksamaa administratiivküsimustesse, nii et see, need on need probleemid, mis on meie ees. mul on väga kahju, aga nii see on. suur tänu! Hans-Peeter, palun. Thank you, Mrs Chairwoman. generaaldirektor Rademacher, ich gehöre äh, lugupeetud peadirektor Rademacher, ma olen ka teie fänn, nagu te teate, ja kahjuks viimasel ajal ma äh, mul oli tervis halb ja ma ei ole saanud jälgida teie töö edusamme. kas te olete lugenud tänasest Spiegelist äh, Itaalia teemalist artiklit? see on üks asi, kus, äh, üks artikkel, kus tõesti juuksekarvad üles, püsti tõusevad, äh, sest näidatakse, et millist, äh, et kuidas Itaalia Eurotsooniga liitumisel andmeid võltsiti ja millist rolli mängis selle juures Eurostat, ma tean, et see on, toimus juba tükk aega tagasi, aga äh, ma tahan äh, mitte saavutada seda, et te seda loeksite, sest seda te nagunii teete, vaid ma tahan äh,, et sellest tehtaks ka järeldusi, sest et siin tuuakse detailselt välja, kuidas äh, bilansiliste trikkidega Itaalia olukorda äh, näidati paremini, kui äh, see tegelikult oli. näiteks äh, äh müüdi äh, kullareservid keskpangale maha ja Äh, ja ja ning äh, Eurostat kinnitas, et, äh, et Itaalia vastas Maastrichti kriteeriumitele. tegemist oli loomulikult järeleandmisele, järeleandmisega poliitilisele survele. siin esineb loomulikult ka Horst Küüler, kes tol ajal oli osakonnajuhataja, kes arvas, et Itaalia vastuvõtmisega on seotud risk, mis selle alusel, mida on parandatud teie pädevustes ja töö või töötamisvõimalustes ja ka rahastamises läinud nii paremaks, et te saate öelda, et see, mis Itaaliaga tehti, et seda me enam läbi ei lase ja mis on äh, puudu, et ähm, olukorda veel paremaks teha. meil on tegemist äh, raske Euroopa projekti elluviimisega ja poliitilistest põhjustest lähtudes äh, kujutatakse asju ilusamalt, kui tegelikult on. tol ajal oli tegemist Kooli ja Schröderi vahelise valimisvõitlusega ja ma tahaks teada, et kuidas Äh, oleks võimalik teie olukorda parandada äh, niimoodi, et teid tulevikus ei saa enam niimoodi ära kasutada? I uh, will read the, the uh, Spiegel um.... jah, otse loomulikult ma kavatsen seda Spiegeli artiklit äh, lugeda. see on minu tahvelarvutis juba olemas, see uus väljaanne, aga mul pole olnud aega seda lugeda. ütleme, see tõesti äh, läheb tagasi üheksakümnendatesse aastatesse, kus Eurostati olukord ja Eurostati ressursid olid hoopis teistsugused. nii et ma arvan, et seda ei ole võimalik äh, võrrelda. lihtsalt äh, mõned äh, numbrid, et te saaksite aru sellest asjast. toona mitte ükski osakond ei tegelenud finantsstatistikaga, oli osakond, kus kaks-kolm inimest, üks väike-väike rakukene vastutas äh, äh, statistika eest. ja toona vastanduti meid siis selle innovatiivsusega ja finantsstatistika mõjuga. nii et indikaatoriks on minu jaoks, oli see, et üheksakümnendate aastate lõpus kolm inimest Eurostatis tegelesid selle küsimusega. nüüd on meil umbes viiskümmend inimest, kes koostavad ainult finantsstatistikat. me oleme vähemalt viie liikmesriigiga juba läbi viinud menetluse, kus me mitte ainult Statistikaametit ei koha, ei külastanud, vaid käisime ka piirkondlikes harudes, kaasa arvatud Saksamaal ja Austrias siis. ja nüüd võime öelda, et meil on korralikult hallatud inventar, millega meil on võimalik hinnata finantsstatistika kvaliteeti kõikides liikmesriikides. ja niipea, kui me näeme andmete kvaliteedile ohtu tekkimas, alustame me metodoloogilist visiiti, tegemist on terminus tehnikuse, tehnikusega, mida kasutatakse just sellistes äh, olukordades, kus me vastandume riskiga. nii et äh, eelarveandmete puhul me oleme praegu elamas täiesti teistsugusel planeedil kui üheksakümne kaheksandal aastal millest tunneb Eurostat puudust? jällegi, probleemiks on ressursid ja probleemiks on ka meie kolleegide mõju ja roll liikmesriikides, kui nad kontrollivad ja koordineerivad riikliku tasandi tööd. aga see on osa ettepanekust, mis mille me tegime statistikamääruse äh, lisana, kus me toome välja siis riiklike statistikaametite rolli. ja minu jaoks ongi see, see puuduv lüli, äh, et meie kolleegid äh, ükskõik millises pealinnas võiksid olla see statistikaasutus Äh, millel oleks äh, roll ja võimalused kontrollida seda, mis riiklikul tasandil toimub. suur tänu ja Liam! aitäh, mul on kolm äh, väga konkreetset küsimust. esimene puudutab Kreekat. kas, kas Eurostat oli teadlik äh, Kreeka andmete usaldatavuse probleemidest enne äh, riigivõlakriisi algust, see on minu esimene küsimus, äh, mis äh, puudutab seda, mida minu kolleeg rääkis Itaalia kohta. Te võib-olla vastate, et teil ei olnud piisavalt personali, aga ma siiski tahaks, et te sellele küsimusele vastaks. ning teine küsimus puudutab seda, mida te ütlesite näitajate kohta, mis võimaldavad majanduspoliitikat juhtida praegustes aruteludes, äh, mis käsitlevad äh, äh, fiskaallepet, on teatavad näitajad, mis on debati keskmes ning ma tahaks teada, et kas teie ka Eurostatis neid kasutate, kuidas te neid välja arvutate ja milline on teie arvamus nende näitajate usaldusväärsusest, sellepärast paljud makromajanduse eksperdid ütlevad, et see näitaja on oluline lühiajalises perspektiivis ja konjunktuuripoliitikate juhtimiseks ning seetõttu võiks endale, võiks küsida, et kas see näitaja on asjakohane selleks, et praegu kasutada seda majanduse juhtimisel, kui e-, eelarve instrument on neutraliseeritud, ma loodan, et te saite aru mu küsimusest ning ÜRO on olemas inimarengu näitaja, mis võimaldab siis majanduskasvu kvaliteedi mõõta, kas Eurostatis töötatakse ka välja sellist näitajat, te rääkisite siin keskkonnanäitajatest, aga kas on olemas ka mingi selline eh, inimarengu näitaja, mida te tulevikus kavatseksite ellu viia või juurutada? Uh, uh, suur tänu! esimene küsimus, et kas Eurostat oli teadlik ma tuleksin meie jaanuarikuu raporti juurde tagasi aastast kaks tuhat kümme. seal raportis öeldakse, et vaadake pressiteateid aastate jooksul kuni aastani kaks tuhat viis Eurostat ühe erandiga on alati Kreeka andmete osas olnud kõhklev. nii et me oleme alati Kreeka puhul pannud küsimärgi Äh, Kreeka andmete juurde. nii et see kinnitab, et meil oli kõhklusi. me olime teadlikud, et äh, probleemid on olemas. teiselt poolt aga me olime nagu prokurörid, kes nägid äh, märke, kuid meil ei olnud võimalik tõendada midagi sest me küsisime oma kolleegidelt Kreekast kõiki neid küsimusi, mis meil tekkisid äh, andmete osas ja minu esimene töölähetus Eurostatis oli ka Kreekasse ja ma küsisin, kas te olete kontrollinud seda, seda, seda ja nad äh, kinnitasid meile kirjalikult, minister pani oma allkirja alla, et kõik on korras. nii et äh, meil oli tõesti võimatu tõestada vastupidist ja sellepärast me kasutasime oma raportis kahe tuhande kümnendal aastal täiesti erakorralist sõnastust. me ütlesime, et seal on selge valeandmete esitamine, mis on tõesti väga-väga karmid sõnad, mõeldes selle peale, mida komisjon tavaliselt kasutab. nii et me ütlesime, et probleeme oli andmetega ja toona meil ei olnud mingit võimu tõesti kohale minna, kapi üks lahti teha ja öelda, et me tahame seda bilanssi näha. nüüd on asjad muutunud, me oleme saanud suurema võimurolli ja me oleme nüüd näinud ka tõesti äh, arveraamatuid ja teame täpsemalt, mis toimub. Äh, teiseks struktuurilised puudujäägid, meie seda kontseptsiooni ei kasuta, me kasutame puudujäägi kontseptsiooni nii, nagu see on äh, ESA, Euroopa Statistikaameti määruses sees ja me kasutame ja me hindame seda kvartali kaupa ja aastate kaupa ja kvartali analüüs annab muidugi juba väga äh, hea pildi sellest, kui heitlikud on arengud. siis inimarengu indeks, mida kasutab äh, ÜRO. me ei kasuta seda, sest seda kritiseeritakse päris palju. sinna äh, hindamissüsteemi on teatud äh, reitingusüsteem kasutatud, jah, inimarengu äh, indeks põhineb küll ametlikul statistikal, kuid meie ei leia, et inimarengu indeks peaks ühendama need kakskümmend, kakskümmend viis hinnatavat valdkonda ja selle reitingusüsteemi tegemist on normatiivse reitinguga selle sees. ja meie tahaksime nüüd soovitada, ma soovitaksin teile lihtsalt, et minge meie kodulehele ja vaadake jätkusuutliku arengu raportit ja seal te näete kõiki inimarengu indeksi osasid, mida siis hinnatakse ka poliitilise väärtusega ja me tahame seda teha ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta. me võtame need indikaatorid ja mõõdame neid vastavalt äh, eesmärgi väärtusele, nii et me kasutame nagu ilmateates äh, märke, tingmärke, kui seal on äh, päike, siis see tähendab, et need asjad äh, toimivad päris hästi, kui on välgumärk, äh, siis see tähendab seda, et seda tegurit ei kasutata. nii et äh, seda on väga lihtne lugeda, seda raportit, lugege ja selle kaudu on võimalik aru saada, äh, kus tehakse Euroopas edusamme ja kus mitte. kodanike suhtumine. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me kasutame ka tunnetatud heaolu tegurit oma EU silk uuringus, see puudutab siis sissetuleku ja eluolu tingimuste uuringut Euroopas nii et seal on haridus, tervis, tööturg, kõik need erinevad tegurid kaasatud, kuid sellele lisaks küsime me veel, kuidas teie kodanikuna hindate oma äh, terviseseisu selles kindlas olukorras ja niimoodi on meil võimalik äh, saada paremat pilti mitte ainult tõsiasjadest, vaid ka tunnetuslikust poolest. suur tänu! ja Antolin, palun viimasena. Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí. Yo quisiera... aitäh, et äh, te meie juurde täna tulite, ma tahaksin esitada kaks küsimust, üks on väga konkreetne küsimus, kuidas äh, me saame reeglite statistilist mõju parandada, praegu on asi nii, et äh, VKI-de puhul mõningatest, äh, arutatakse seda, et neid võiks vabastada mõningatest aruandluskohustustest. kas ei too endaga kaasa Euroliidu tasandil statistilisi moonutusi või saate te need andmed kuskilt mujalt kätte? ning loomulikult on oluline see, et meil oleksid ka reaalajas võrreldavad andmed. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia puhul on meil vaja äh, võrrelda erinevaid äh, riike, aga ka erinevaid piirkondi. kuidas me äh, saaksime saada andmeid äh, piirkondliku regionaalarengu kohta Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia raames um,? Like to... jah, kui lubate, äh, siis äh, teeks vahet kahe küsimuse vahel, regioonid ja mõju ametliku statistika osas me veel ei mõõda poliitiliste meetmete mõju. Eh, see puudutab otseselt mõjuhinnangut. aga siin me eh, tegelikult eh, teeme seda, mida me oma tavaprogrammi raames teeksime, nii et mõningate näitajate puhul mõju ka ilmneb, aga meil ei ole äh, Äh, selliseid äh, andmeid, mis tuleksid välja toodud näiteks äh, koormuse kohta VKE-dele teatud valdkonnas, kui seadust muudetakse, siis te näete, kuidas see koormus muutub, sellist asja ei ole. seda peaks mõõtma kulumudeli põhjal, mis tegelikult on olemas päris paljudes liikmesriikides, varem Saksamaa statistikaameti juhina võin ütelda, et meie vastutasime standardse äh, kulumudeli eest ja Saksamaal oli võimalik see näitaja ka välja töötada, aga Euroopa ametlikus statistikas seda veel sees ei ole. regioonide puhul see on väga oluline küsimus paljude näitajate puhul ei ole mõttekas võrrelda suuri, väikseid riike suurtega, näiteks Sloveeniat Prantsusmaaga eriti kui me räägime kas siis tööturust või sotsiaalsest statistikast, tuleb ikkagi vaadata regioonides olukorda. see aga tähendab seda, et statistika muutub kulukaks, kui on, tahate tõsiseltvõetavaid andmeid mingi regiooni kohta, siis sellisel juhul on vaja ka piisavat äh, valimit sotsiaalse statistik-, statistika ja keskkonnastatistika osamas on meil sellised regionaalsed valimid. ja sellisel juhul oleks võimalik siis mingit regiooni võrrelda Sloveeniaga. Thank you very much uh,, Wolf. suur aitäh, Walter. nagu alguses ütlesin, siis eh, parlament on toetanud Eurostati uh, ja ma mäletan ka, kui äh, sa veel Saksamaal tööl olid, siis äh, triloogis äh, samuti me kohtusime. ja meie sooviks on olnud alati paremini mõista neid andmeid, mis me saame regioonidest, ma mäletan, et meil oli väike, mitte nüüd valesti mõistmine, aga meil oli probleeme sellega, et Saksamaal on föderaaltasandil andmed saada parlament äh, jagab ka Eurostati muret äh, Kreeka üle, see on ka üheks põhjuseks, miks me oleme üritanud alati äh, Eurostatile rohkem pädevust anda. loodame, et läbirääkimiste raames, triloogi raames nii kaugele ka jõutakse. ja et seega saab ka kriisile lahendus leida. muidugi me toetame teid endiselt, me teame, et te olete väga palju äh, andmeid kogunud ja aruandeid koostanud. küsimusi mul praegu ei ole, igastahes me oleme teie poolel ja üritame tagada, et äh, ikkagi andmed oleksid õiged. kui liikmesriigid soovivad suveräänsust omada ka andmete üle, siis võiks ütelda, et neil on SKT üle Äh, suveräänsus. aga sellisel juhul võiks ju ka oma nende reitingute osas neile suveräänsuse anda, nii et äh, sellisel juhul ei ole võimalik ikkagi äh, usalduspõhist süsteemi luua, kui me koos ei tööta. suur aitäh veel ja ma usun, et kindlasti tulete veel tagasi ja arvamuste vahetus oli väga huvitav, nagu ikka jagasite meiega ka oma teadmisi, suur aitäh! Do we have any other business? kas muid küsimusi on? ei ole. sellisel juhul järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal mail siin Brüsselis. ja algab pool viis ja kestab kella kaheksani õhtul. tegemist on olulise hääletusega. kaksik paketi, CRD ning ka hüpoteeklaenude küsimuses. kõik neljateistkümnendal mail siis poole viiest kella kaheksani õhtul, aitäh!